to see you. Uh, dear colleagues, I understand we can start our meeting. Very important. kolleegid, alustame tänase väga olulise konverentsiga. tegemist on väga olulise ühise parlamentaarse koosolekuga, mis on tähtis terve Euroopa Liidu jaoks me räägime siin Euroopa Liidust ja Lääne-Balkanist. selgituseks kõigepealt, tõlge on kahekümne ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles, nagu ikka, ma vabandan meie Malta kolleegide ees, sest maltakeelset tõlget ei ole. tavaliselt on keeli kakskümmend kaks või isegi kakskümmend kolm meie täiskogu ja komisjonide koosolekutel. aga meil on ka lisakeeled Bosnia, Horvaatia, Serbia ja Montenegro, Makedoonia ja Albaania keeled. viis lisakeelt. ja te peate siis ka valima vastava keelekanali, mida te kuulate oma kõrvaklappidest soovite. alustuseks tahaksin ma öelda, et ma olen väga, mul on väga hea meel tervitada siin teid Euroopa Parlamendis. see kohtumine on väga ajakohane, see tuletab meile ka meelde, et me oleme pühendunud Lääne-Balkani Euroopa väljavaadete säilitamisele, see on meie jaoks, kõigi jaoks väga oluline ma tahaksin tänada Ungari Rahvusassambleed ja eriti selle esimest Köövelit, kes juhib koos minuga meie koosolekut. samuti tahaksin ma tänada kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esindajaid ja nende spiikreid. ning ka Lääne-Balkani riikide parlamentide esindajaid kes on täna tulnud siia koos töötama rohkem integreeritud Euroopa nimel, kuhu oleks kaasatud ka Lääne-Balkani riigid. ja samuti tervitaksin kolleege Euroopa Parlamendist, ma ei öö, ma ei ütle teile küll tere tulemast, sest meie, teie olete ju samuti võõrustajad siin, aga väga meeldiv, et te ikkagi siia tulite. väga tore, et me kõik siin koos saame istuda ühised parlamentaarsed assambleed on oluliseks parlamentidevahelise koostöö vormiks Euroopa Liidus, see on tüüpiline. ning see koostöö on pärast Lissaboni lepingu jõustumist veelgi tähtsam. Euroopa Parlament on pühendunud Lääne-Balkani tuleviku edendamisele pärast Thessaloniki tippkohtumist kahe tuhande kolmandal aastal terve igavik tagasi on Euroopa Liit olnud avatud. eelmine aasta oli regiooni jaoks eriti oluline. kaotati viisanõuded Montenegro, Serbia ja endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia kodanike jaoks. viisarežiim liberaliseeriti Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina jaoks. kui kõik tingimused täidetakse võivad ka Kosovo inimesed äh, oodata, et viisarežiim reisimiseks Euroopa Liitu lihtsustub. Serbia ja Horvaatia astusid ka eelmisel aastal olulise sammu leppimise suunas. presidendid, presidendid Tadic ja Jossipovitš kohtusid, nad endised vaenlased, kuid nüüd lubavad nad elada edasi rahus tuleviku õitsengu nimel. see on tüüpiline Euroopa jaoks viimastel kümnenditel, me peame ju meeles pidama ka Prantsuse-Saksa leppimist, Saksa-Poola leppimist ja ka teisi. eelmise aasta lõpul anti Montenegrole kandidaatriigi staatus. Horvaatia jõupingutused tõid selle riigi aga liitumisprotsessi viimasesse faasi. see ei ole hea uudis mitte ainult nende kahe riigi jaoks, vaid terve regiooni ja ka Euroopa Liidu jaoks. vaatamata julgust andvatele märkidele on regiooni ees veel mitmeid väljakutseid. ning seda, neid me kavatsemegi täna siin ju lahata kõikide riikide ees seal piirkonnas on ühised probleemid. nimelt kohtusüsteemi reform, kuritegevuse ja korruptsioonivastane võitlus, regionaalne leppimine, koostöö Haagi tribunaliga. viimastel aegadel on eriti muret tekitanud poliitilise ebastabiilsuse märgid selles piirkonnas. näiteks Bosnia-Hertsegoviinas ei ole endiselt valitsust, kuigi valimised olid oktoobris, ning Albaania on olnud poliitilise kriisi kütkes juba peaaegu kaks aastat. Makedoonias ja Kosovos soovitakse valimisi. kõik need märgid näitavad, et reformid pidurduvad kuid valimised on loomulikult demokraatlik probleemide lahendamise viis. demokraatia plaanis on see kõik ju hea, aga see võib mõjutada institutsioonide normaalset toimimist ning Euroopa Liidu õigustiku ülevõtmist, seetõttu on oluline, et kõik poliitilised osapooled suudaksid ületada need lõhed ning keskenduda ühisele eesmärgile saavutamisele eh, ehk Euroopa Liiduga liitumisele. osa laien-, osa probleemide lahendustest ei ole selle regiooni kätes, Euroopa Liidus võib täheldada laienemisväsimust. on hädavajalik veenda meie kodanikkegi laienemise positiivsetes külgudes. meie kodanikud on ju Euroopa Liidu kodanikud ning seda tuleb arvesse võtta laienemis, ka laienemisprotsessis. ka Lääne-Balkani regiooni puhul. meie, meil on siin kaks töögruppi, mis alustavad tööd pärast kella viite. esimene tegeleb koostööga vabaduse, õigluse ja julgeoleku valdkonnas, mis on sisse kirjutatud ka Lissaboni lepingusse, see on oluline koostöövaldkond. ja teine keskendub kodanike integreerumisele ja kultuurilisele mitmekesisusele. see on oluline ka Euroopa Liidu sees, mitte ainult Lääne-Balkanil. me peame alati seda olulist küsimust meeles pidama, nimelt kodanike integreerimist, võttes arvesse kultuurilist mitmekesisust pidagem ka meeles, et me ei ole siia tulnud mitte ainult mõtteid vahetama, meie eesmärgiks on ka parandada Euroopa integratsiooni üle käivat parlamentaarset järelevalvet. sest Euroopa integratsioon on siis edukam. juunis toimub oluline Euroopa Ülemkogu, aga oma kogemuste põhjal võin ma öelda, et Euroopaga liitumise protsess on pikk ja raske täna aga võib kinnitada, et see oli seda ping-, jõupingutusi väärt. ma õhutan teid muutmaks Euroopa väljavaadet selle piirkonna jaoks ka reaalsuseks. võimalikult lähedases tulevikus. armsad kolleegid, me oleme oma tööd täna alustamas, päevakord on teil teada. homme kohtub meiega ka peaminister Orban, kes ungarlasena on, on Euroopa Liidu eesistuja praeguse poole aasta jooksul ning meiega kohtub ka härra Barroso, Euroopa Komisjoni president. niisiis, homme hommikul on meil oodata erilisi külalisi. aga täna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 közös szervezésében megtartott együttes parlamenti ülésen. Hadd köszönjem meg ezúton is Jerzy Buzek elnök úrnak. lubage, ma, ma tervitan teid. lubage, ma tervitan teid siin ühisparlamentaarsel assambleel. laske mul härra Buzekit tänada selle koostööst, mis ta on üles näidanud ja selle tööst, mis ta on teinud ähm, tänase kohtumise ettevalmistamisel me organiseerisime koos tänast sündmust. see on üks moodus, kuidas demokraatiat tõhustada. me peame nüüd tegelema hakkama nende põhiliste teemadega, mis meie ees seisavad. mul on väga hea meel täna siin teie juures olla mitte ainult sellepärast, et Ungari on praegu eesistuja, vaid sellepärast, et tegemist on ülimalt olulise teemaga nii Ungarile kui ka kogu Euroopa Liidule tervikuna. me tahame elada koos rahus ning austada üksteise kultuure. me tahame Ähm, säilitada oma kultuure ka tulevastele põlvedele ning äh, töötada suurema integratsiooni ja rahu nimel. Euroopa Liidus on äh, uusi liikmesriike, mis ühinesid Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal ja kahe tuhande seitsmendal aastal me loodame, et see ei olnud laienemisprotsessi lõpp-punktiks, vaid ka Lääne-Balkani riigid ühinevad meie perega peatselt. mina ise olen äärmiselt veendunud, et Euroopa Liidu integratsiooni protsess saab ükskord lõpule viidud ning äh, taasühinenud äh, kontinent äh, näeb meie jõupingutuste teostumist pärast teise maailmasõja lõpus toimunud konflikte ning vastuolusid. täna tahame me luua turvalisusel, vabadusel ja õigusel rajanevat ala, me tahame, et Äh, piirikontroll ning politsei koostöö toimiksid tõhusalt, et piiriülene koostöö toimiks tegeleme ka sellistele teema, selliste teemadega nagu äh, Lääne-Balkani riikide haridussüsteem ning me loodame praegusel assambleel neid teemasid hästi ka äh, käsitleda. Ungari jagab oma kogemusi äh, kõigi teistega administratiivsel, halduslikul tasandil me kohtume selle piirkonna parlamendiliikmetega. kogu regioonis on neil viimastel aastatel demokraatia äh, saanud võimule me oleme oma, me vahetasime veebruaris äh, oma kogemusi kahe tuhande viiendal aastal organisid ähm, maikuus äh, parlamendi spiikrid äh, kokkusaamise ning kahe tuhande üheksandal aastal oli meil, olid meil kohtumised Budapestis, sügisel organiseerisime ühe konverentsi, kuhu me kutsusime ka Lääne-Balkani kolleegid tahan ütelda, et äh, seda praegust assambleed juhime me koos härra Puusekiga, minu jaoks on see väga suur au. meie esimeseks kõnelejaks on härra Paabits, Pebits ning tema räägib sellest, kui oluline on majanduslik integratsioon. ma leian, et äh, on väga oluline välja tuua seda, et Euroopa integratsioon ei seisne ainult Euroopa Liidu laienemises majandusintegratsioon on üks äh, väga oluline äh, tegur. majanduslikud äh, ja kultuurilised kontaktid on seetõttu äärmiselt olulised kogu regioonis. see ei tähenda seda, et me peaksime majandama ainult majanduslikku heaolu, vaid me peame õppima tundma kogu regiooni ja neid rahvaid, kes seal elavad see annab Euroopa Liidule palju rohkem potentsiaali ning äh, ma leian, et see koosolek saab meil olema väga hea, aitäh! suur aitäh! tahaksin teile, lugupeetud äh, kolleegid, tutvustada arutelu reegleid. nüüd äh, nagu kolleeg Kööba ütles mõned sekundid tagasi, on meil kaks külalisesinejat, härra Luka Bebic, kes esindab Horvaatia parlamenti, me kohtusime ka mõned tunnid tagasi ja arutasime mitmeid äh, küsimusi ja Sonja Virko, kes on Serbiast ja esindab Helsingi Inimõiguste Komisjoni. ja sellele järgneb elav arutelu. Äh, need, kes soovivad arutellu sekkuda, äh, palun täitke ära oma esinemislest, e, et äh, märkida ära oma soov äh, esineda sellel ühisparlamentaarsel koosolekul. Teil on äh, dokumentide hulgas selline kaart olemas ja sõnasoovijad palun täitke see kaart ära ja muu valmistab ette selle konverentsi sekretäriaat nii et äh, paluksime sõnasoovi korral see kaart meile üle anda ja ka teine oluline moment, igaühele antakse kõnelemiseks kolm minutit aega ja kolmas moment on veidi keerulisem, juhul kui soovite sõna, juhul kui soovite midagi küsida, siis iga kõneleja, kellel on kolm minutit kõneaega, tõstke palun üles oma sinine kaart. ja selle ähm, abil võite te saata loa kolmekümne sekundi vältel esitada küsimus või esitada oma seisukoht siis poole minuti vältel. see võimaldab meie arutelu muuta elavamaks. ma saan nii aru, et te olete aru saanud, kuidas sinist kaarti kasutada, juhul kui teil on esinejale küsimusi inimesele, kes parajasti räägib, siis palun kasutage seda. aga nüüd alustagem esimesest esinejast, härra Luka Bebic Horvaatia parlamendist, palun, teil on sõna. lugupeetud Euroopa Parlamendi president härra Puusek ja lugupeetud härra Kube, Ungari Rahvusassamblee president. daamid ja härrad, kolleegid, meil oli hea meel saada kutse osalemiseks praegusel ühisparlamentaarsel koosolekul. meil on hea meel, et me saame öelda paar sõna sellest, ähm, kuidas toimub koostöö Kagu-Euroopas. meil on hea meel, et meid on toetatud äh, perioodil, kui Horvaatia peab läbirääkimisi liitumiseks Euroopa liitumisega. progressi raport võeti vastu kahe tuhande ähm, üheteistkümnenda aasta kuueteistkümnendal veebruaril ja kuna me praegu eh, oleme selle pika teekonna lõpuotsas, siis peame me eriti pingutama. me teame, et me ei ole sellel teel ainukesena ja meil on kergem seda eesmärki, millele me oleme pühendanud, saavutada, eh, kui meid on palju. me loodame, et me saame selle tee lõppu välja jõuda juunikuus sellel aastal Horvaatia liitumisläbirääkimiste edu on samas ka Euroopa Liidu edukuse ja tema kodaniku edukuse näide ja see näitab meie regiooni teistele riikidele, millised on nende perspektiivid. Horvaatia läbirääkimised lõpevad varsti ja need näitavad vars-, ette, millised on kagu Euroopa riikide perspektiivid Euroopas, ehk need on selged Euroopa perspektiivid. kogu regioon ja regionaalne koostöö on ka Horvaatia välispoliitika keskpunktiks. loomulikult on meie jaoks tähtis, et meil oleks head naaberlikud suhted kõigi regiooni riikidega ja see annab annab meile pikemas perspektiivis ka võimaluse äh, luua kogu regioonist rahulik ja ähm, jõukas regioon. läbirääkimisperioodil Euroopa Liiduga on Horvaatia nõus toetama ka teisi riike, kes parajasti läbirääkimisi peavad nii kahepoolselt kui ka erinevates regionaalsete projektide raames, nagu näiteks SAFTA projekti raames, mis on Kagu-Euroopa koostööprojekt. see on samuti Euroopa, vabandust, Horvaatia välispoliitika üks olulisi nurgakive. Kagu-Euroopa äh, hakkab järjest rohkem oma koostööd tegema Euroopa väärtuste järgi see tähendab õiglusriigi alast koostööd ja kriminaalkuritegude vastast võitlust, korruptsiooni vastast võitlust. samuti nimetaksin praegu meie majanduskoostöö põhitalad selles regioonis. Kagu-Euroopa Euroopa majandusolukord võrreldes kümne aasta taguse perioodiga on väga erinev. selles piirkonnas asub, elab umbes kümme miljonit inimest ja just SEFTA koostöö raames on pandud paika peamised ähm, majanduslikud äh, momendid. samas kogu piirkonnas majandus kasvab, need on dünaamilise majandusega riigid regioonis on kindlasti ka Euroopa Liidu investeeringud teretulnud, eriti infrastruktuuri investeeringud, tõenäoliselt muutub ka piirkond atraktiivsemaks Euroopa Liidu äh, investoritele. üks suurematest väljakutsetest regioonides on majandusedu ja jätkusuutliku majandusarengu tagamine, mis ühtlasi tagab ka stabiilsuse ja rahu. me soovime sellel teekonnal oma tegevust jätkata majanduskoostöö kõigi naaberriikide vahel järjest laineneb. kahe tuhande kümnendal aastal Horvaatia ja teiste regiooni riikide vaheline kaubavahendus oli kaks koma viis miljardit eurot, mis on umbes kümme protsenti Horvaatia kogu kaubavahetes. eksport ja import mm, on plusspooles see tähendab seda, et me ekspordime rohkem, kui impordime kaupa. me võiksime äh, senisest rohkem pühendada tähelepanu transpordiküsimustele meie regioonis ja me jätkame Pan-Euroopa koridori väljaehitamist, mis läbib Horvaatia Vabariiki. praegusel hetkel valmistatakse ette eh, Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina vahelise silla ehitust ja me tervitame kõiki jõupingutusi, mis toimuvad Bosnia-Hertsegoviinas ja mis on suunatud kiirtee ehitamisele samas piirkonnas. Eh, Horvaatias pingutatakse selleks, et ähm, administratiiv ja tolli eeskirju õgvendada. Eh, on olemas ka eh, Janafi eh, siis naftatehas, kust tooraine läheb ka teistesse regioonidesse nagu Bosniasse ja Hertsegoviinasse me võime pakkuda ka naaberriikidele võimalust ähm, nafta hoiustamiseks selles äh, piirkonnas. Ähm, regiooni läbivad ka erinevad gaasitransporditorid ja ka see on oluline Kagu-Euroopa energiavõrgustiku seisukoha pealt. samuti nimetaksin, et äh, Horvaatia seisukoha pealt on äh, piiriülesed äh, mm, projektid väga olulised, äh, need on projektid, mis on osa Donau piirkonna strateegiast. Horvaatia toetab seda liiki koostööd, mis on suunatud erinevatele projektidele ja soovime ka rõhutada, et kõik äh, regiooni piirkonnad peaksid seda põhimõtet järgima koos SEFTAga ja mitmete infrastruktuuri projektid, meetmetega seoses rõhutaksin ka seda, et regionaalne koostöö Donau piirkonnas on meie jaoks regionaalselt väga tähtis, Horvaatia on seda toetanud ja on ka aidanud kaasa Euroopa Liidu Donau strateegia elluviimisele regioonis. Horvaatia on kindel, et selline mitmekülgne lähenemine koostööle äh, aitab kaasa ka piirkonna kui terviku parema tuleviku väljaehitamisele. regionaalpoliitika tõendab Horvaatia aktiivset rolli selles piirkonnas. hiljuti toimus Dubrovnikus ka vastavasisuline konverents Ehm, see toimus neljandast kuni kuuenda aprillini, kus me rääkisime kaubandusest ja ehm, investeeringutest sellesse piirkonda. regionaalne koostöö jääb Euro-, Horvaatia välispoliitika alustalaks ka tulevikus ja ka tulevikus mängib Horvaatia olulist rolli regionaalse koostöö edendamisel riikidevahelise partnerluse ja koostöö ning poliitilise eh, dialoogi edendamisel. tänan. aitäh, spiiker Pavits. järgmine kõneleja, nagu me ütlesime, on proua Sonja Pizerko, kes on Helsingi komitee eh, juht eh, Serbias. palun, teil on sõna kallid parlamendiliikmed, head sõbrad, aitäh, et kutsusite mind siia, et saaksin olla külalisesineja siin ühisel parlamentaarsel kohtumisel. hindan seda algatust, sellist eh, üritust korraldada, sest et Euroopa Parlamendi jätkuv huvi ning kaasatus ning eh, energeetilisem komisjoni kaasatus eh, seal piirkonnas on progressi jaoks äärmiselt olulised. usun, et Euroopa Liit on jõudnud Äh, selles regioonis sellisesse punkti, kus on vaja uut lähenemist nendele riikidele, kes on aastaid võidelnud, et äh, saavutada kandidaatstaatuse kriteeriumid. tahan näidata teile oma mõtlemist sellest, miks selline uus lähenemine on minu arvates äh, äärmiselt oluline selle piirkonna edu jaoks ning selle piirkonna suhete jaoks Euroopa Liiduga samal ajal tahan öelda, et need äh, teemad, mida arutatakse töörühmades äh, koostöö, vabaduse, õigluse ja julgeoleku valdkonnas ning kodanike integreerimine, on äärmiselt asjakohased äh, siin debatis, kui räägitakse Lääne-Balkani piirkonna riikide integreerimisest Euroopa Liiduga. aga selleks, et need teemad jõuaksid õigesse perspektiivi, on meil vaja väga selget mõtlemist selle kohta, milline on tegelik olukord piirkonnas. olukord tekitab palju muret, sest kahjuks mõned piirkonna riigid endiselt äh, ei täida neid äh, üldisi eeltingimusi, mis on vaja selleks, et saavutada tegelikku demokraatlikku konsolideerimist ning äh, seetõttu ka päris norma-, normaliseeritud suhteid oma naabritega. kuidas on asjad praegu? Bosnia-Hertsegoviina on plokis, sest et, blokeeritud, sest et Neil on sisekriis, Makedoonia endiselt ei suuda avada tsiviildialoogi Kreekaga ja need küsimused, mis puudutavad Makedoonia identiteeti riigina, on seadnud ohtu Makedoonia ohu Euroopa Liidu ning ka piirkonnasiseselt. Kosovo on sarnases olukorras. rahvusvahelise kohtu, Haagi kohtu arvamus on kinnitanud üle Kosovo sõltumatuse legaalsuse, aga see ei ole muutnud Serbia suhtumist Kosovosse Äh, raport äh, ini-, äh, organite kauka kauplemisega on tekitanud tõsiseid kahtlusi Kosovo riigis. Montenegro riigis on endiselt identiteediga raskusi, aga ka demokraatlik konsolideerimine jätkub ning riik on paremas olukorras kui mõned teised. samm-sammult liigub ta edasi NATO ning Euroopa Liidu suunas kiiremini kui Serbia. daamid ja härrad, me peame meeles pidama, et, et käimas on kaks paralleelset protsessi riigi konsolideerimise protsessi ning samal ajal käib äh, protsess, äh, et minna üle mitmeparteilisele demokraatlikule süsteemile ning turumajandusele. mõlemad äh, need protsessid käivad väga aeglaselt ehk liiga aeglaselt. mis puudutab esimest, siis peame me olema teadlikud, et mõned nendest riikidest, nagu ma ka märkisin, on endiselt õrnas olukorras ning seal on väga suured etnilised pinged. mis puudutab üleminekut demokraatiale, siis ühiskondade autoritaarne iseloom endiselt on mõjul, kuigi mitmeparteilised süsteemid formaalselt eksisteerivad. mõningaid varasemaid saavutusi hüljatakse uute väärtuste nimel ning kommunismi vastasust kasutatakse selleks, et teha suitsukatet arhailistele korraldustele. ja äh, on tugev vastuseis demokraatlike väärtuste, vabaturu ning dem-, poliitilise pluralismi sissetoomisele. daamid ja härrad, üks äh, suuremaid takistusi äh, piirkonnas on Serbia suhtumine oma naabritesse, eriti just Serba jätkuv ambitsioon äh, olla mõjuvõimas nende üle. see seab ohtu naabrite kiirema demokraatliku konsolideerimise, sest et ei suudeta välja arendada tõsist konstruktiivset koostööd piirkonnas ning see takistab ka progressi liitumisel Euroopa Liidu ning NATO-ga ja kuna poliitilised juhid ei saa aru, kuivõrd oluline on Euroopa perspektiivi siseselt eh, piirkondlik koostöö, eh, siis eh, see tähendab seda, et ei ole suudetud lahendada avatud küsimusi piirkonnas, hoolimata sellest, et on olemas reg intensiivsed regionaalsed kontaktid ja piirid eh, pii-, seal piirkonnas ei ole veel lõplikud. kõige suuremas ohus on Bosnia-Hertsegoviina, sest et Belgrad ametlikult eh, toetab seda staatus, mitte ainult seda staatus kood, mis seal on, vaid üritab ka mõjuvõimul juhtkonna üle saavutada. Belgrad ei ole võimaldanud eh, regioonis riiki arendada, Serbia on ka ainuke riik piirkonnas, kes ei ole veel otsustanud ära, milline võiks olla tulevik kas see tulevik peaks olema Euroopas või nii-öelda idas. Serbia positsioon on endiselt kuskil seal vahepeal. kaks hiljutist arengut, mis on tekitanud muret piirkonnas. Nad näitavad seda, et puudub siirus Serbia poliitikas eh, selle regiooni osas ning eh, näitab seda, kuivõrd õrn on olukord riikides. hoolimata teatud progressist, eh, mis puudutab sõjakuritegude kohtu pidamist piirkonnas, siis mitmed hiljutised kohtuasjad on äh, põhjustanud äh, suurt muret, sest Belgrad jätkuvalt üritab äh, sõja ajalugu iseseisvalt tõlgendada, hoolimata sellest, et kõik konfliktid provotseeriti Jugoslaavia ning Serbia jõudude poolt piirkonnas. Serbia poliitika on selline kodumaa ning diasporaa poliitika ja see, selle tõttu Montenegrot CPS-endiselt peetakse ajutiseks üksuseks ja hiljutised äh, majandustrendid piirkonnas on samuti murettekitavad, mis puudutab majandusolukorda, siis regionaal, regioonis on olnud negatiivne mõju, mis äh, tuleneb ülemaailmsest kriisist ja regiooni sisekriisid ning Belgradi poliitika äh, on peamised süüdlased selles blokaadis seal piirkonnas. jah, paljud asjad on muutunud äh, tänu Euroopa Liidu mõjule ja tingimustele, mis nad on seadnud, aga Lääne-Balkanid ei ole suutnud, Lääne-Balkan ei ole suutnud täita oma potentsiaali, sest et äh, edus blokeeritakse mitte ainult poliitiliste juhtide vastutustundetu poliitika pärast ja korruptsiooni pärast, vaid sellepärast, et regioonis puudub pädevus, poliitiline tahe Eh, poliitiline kuu, kultuur selleks, et eh, täita Euroopa agendat, neid standardeid ning kriteeriume, mida nendelt oodatakse. seetõttu minu arvates tuleb eh, regiooni suhtes saavutada uus lähenemine ning Euroopa Liit peab suhtlema tunduvalt intensiivsemalt ning otsesemalt selle piirkonnaga. ma tean, et seda on lihtsam öelda kui teostada, aga siiski usun, et ainuke moodus, kuidas hetke negatiivsed trendid ümber pöörata ning äh, Äh, vältida individuaalseid rahvuslikke hegemoonilisi aspiratsioone, on see, et kõikidele riikidele antakse äh, kandidaadi staatus nii kiiresti kui võimalik, see äh, ting-, need tingimused peaksid olema suunatud nendele, kes on tingimusi täitnud e NATO liikmelisus, eriti mis puudutab Bosniat ja Hertsegoviinat, on äärmiselt oluline selleks, et suurendada julgeolekut ning stabiilsust ning äh, lõpetada äh, seal, seal piirkonnas piiride ning riigi staatuse küsimuste arutamine. ja kokkuvõtteks rõhutaksin, äh, et kodanike ning poliitiliste juhtide poliitilised agendad seal piirkonnas tingimata just ei lähe kokku. enamik Lääne-Balkani kodanikke teavad, et neil on tohutud sotsiaalsed ning majanduslikud probleemid. küsimus ei ole mitte ainult liitumiseelsetes rahades, kandidaadi staatus annaks kodanikele ka võimaluse võtta endale kohustused selleks, et tegeleda omaenda probleemidega ning see aitab ka vältida uue sotsiaalse radikalismi tekkimist. samas on oluline ehitada Euroopa mõtteid äh, Äh, kontseptsioone, väärtusi ning tuua need kodanikele lähemale. see ei ole lihtne, sest äh, muuhulgas äh, Euroopa ise on mõningaid neid kontseptsioone üle vaatamas, aga oluline on nõuda, et õigusriik, inimõiguste ning demokraatliku pluralismi austamine oleksid sellised asjad, mis on tegelikult ka nendes ühiskondades au sees. lõpetuseks kõige olulisem on see, et Balkanid hakkaksid jällegi tundma, et nad kuuluvad ühtsesse Euroopa perekonda ning selles raamistikus äh, äh, riigid ning kodanikud äh, suudavad leida optimaalsed lahendused oma huvidele, aitäh! aitäh, proua Biserko, teie ettekande eest tahaksin taas kord korrata kõikidele parlamendiliikmetele, kes tahavad sõna võtta ning arutluses äh, osaleda, täitke palun ankeet, kus te taotlete kus te taotlete sõna võtmiseks aega. kõigil on aega kolm minutit. kas te soovite Te soovite praegu sinise kaardi küsimust esitada, mina räägin praegu sõnavõtjatest, kes on kirja pandud. küsimustele vastavad äh, meie põhiettekandjad hiljem. nii et kui te soovite neile küsimusi esitada, siis tehke seda pärast, äh, pärastpoole nüüd äh, alustame aruteluga. esiteks on äh, Austria Bundesratist äh, härra Stefan Schennach, kes saab sõna. palun. aitäh, härra president, et te mulle sõna andsite vast on tegemist hea märgiga, et äh, Austria esindaja on esimene sõnasaaja, võttes arvesse Austria ja Lääne-Balkani minevikku. Austrias Austrias öeldakse, et Lääne-Balkan saab algase eh, Viinist, Viini järelinnadest. Lääne-Balkani riigid on väga olulised kogu Euroopa jaoks ning kui seal on rahu ja stabiilsus, eh, siis on eh, see ka Euroopas ning rahu ja stabiilsuse saavutamine Lääne-Balkanis peab olema meie eesmärgiks ning äh, seega tuleb Lääne-Balkani integratsiooniga edasi minna, olemata, vaatamata kõigile raskustele, mis äh, meie ees seisavad ning vaatamata sellele keerulisele olukorrale, olukorrale, mis praegu on, kuid integratsioon tuleb äh, täide viia niipea kui võimalik. me peame arvestama väga raskete küsimustega, näiteks Bosnia ülesehitus ning Kosovo julgeoleku küsimus. mina tahaksin rõhutada Helsingi komisjoni kõneleja seisukohta. mul on olnud väga palju probleeme reisides Lääne-Balkanis. poliitikud ja rahvas tahavad väga sageli üsna erinevaid asju ning see on üsna šokeeriv. viimati šokeeris see mind just Belgradis, sest kui te räägite sealsete elanikega, siis öeldakse seal, et kui Kosovo tahab olla iseseisev, siis olgu nad seda, me ei saa aru, miks poliitikud tahavad Kosovost kinni hoida. ning tuleb arvestada ka Lääne-Balkani noorte soovidega ning nende ootustega. me peame juurima sealt välja natsionalismi. selles regiooni, regioonis on äh, terve sajandi jooksul olnud väga palju rahutusi ning kui me vaatame Habsburgide valitsusaega kogu regioonis, siis äh, nemad ilmselt äh, siis nad andsid siis nemad andsid teatava imago kogu piirkonnale on hea märk, et vanad režiimid ei ole praegu enam võimul. praegu vanavanemad räägivad oma laps, lapselastele sellest, kui halb oli omal ajal olukord, kui halvasti elati. meie tahame anda kogu piirkonnale kindluse ning et seda teha, see, peame me võitlema kuritegevusega. selles ähm, piirkonnas äh, toimub äh, naiste inimkaubandus äh, Moldovast me teame, kui raske on selliste küsimustega tegeleda, neid laheneda, lahendada. ka meie Austrias oleme tegelenud äh, vähemusrahvaste lepitamisega. Ungari eesistumise ajal tuleb sellisele protsessile veel suurem tõuge anda. ma ei taha ütelda, et äh, kõik äh, Lääne-Balkani riigid peaksid kõik üheskoos Euroopa Liiduga ühinema, nad võivad seda teha eraldi. vaatame näiteks äh, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi olukorda või eh, Kosovot, siis me näeme, et olukord on väga erinev, seega peab ühinemisprotsess olema neil eraldi, nad ei pea liikuma edasi sama kiiresti. aitäh. suur aitäh, annaks veel lisainformatsiooni. Eh, teie eh, kõne pikkus peegeldub ka ekraanil, mis on teie ees, nii et see on infoks äh, järgmistele kõnejatele. järgmine sõnaseja on äh, Lord Bonnes, Lordide Kojast Inglismaalt. aitäh, härra president ja suur tänu Ungarile eesistujana äh, selle olulisel teemal korraldatud konverentsi eest. on väga asjakohane, et teie, härra president, meenutasite meile tänase konverentsi äh, algul, et Euroopa Liit on pühendunud Lääne-Balkani küsimustele Eh, nagu öeldi, uks on nendele riikidele eh, lahti, aga aeg on tulnud eh, aidata kaasa nendele protsessidele. me ähm, tunneme, et, et tegemist on prioriteediga ja laienemine Lääne-Balkanile peab kindlasti olema päevakorra eesotsas vaatame, millised on Euroopa Liidu Nõukogu järeldused olnud viimasel ajal. tundub, et tegemist ei ole teemaga, mis oleks väga palju tähelepanu nõudnud. Äh, vaatamata sellele arvan, et me peaksime avaldama survet oma valitsustele selles küsimuses, kui meie äh, Lääne-Balkani kolleegid äh, tunnetaksid, et seda survet ei ole, siis võivad tagajärjed olla küllaltki tõsised muidugi on selge, et kõike ei saa kõikjal ära teha ja see puudutab ka Lääne-Balkanit. on väga tähtis, et meie prioriteedid oleksid paigas. on kolm tähtsat momenti. meie pingutused Lääne-Balkanil peaksid olema suunatud sellele, et eh, oleks tagatud õigusriigi põhimõtted. me ei saa kõike korraga igal pool ära teha, kuid me peame regioonis paika panema oma prioriteedid. me peame ka mitmekordistama oma pingutusi Bosnia-Hertsegoviina toetamiseks ja eh, meenutaksin siinpool, mida kõrge esindaja proua Ashton ütles on selge, et et kui me ei tegele nende küsimustega, siis me langeme tagasi selles piirkonnas. ja veel üks äärmiselt äh, tundlik teema äh, on tõesti kahetsusväärne, et endiselt ei ole lahendust endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia nime küsimusele. siin ei saa süüdistada kumbagi osapoolt, aga kui kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Euroopas ei ole kakskümmend kuus demokraatlikku riiki, ühte kandidaatriigi toen-, toetama, siis äh, kardan ma, et meil ei pruugi üldse olla suutlikkust Euroopa Liidu äh, suurendamiseks meie välispoliitika kaudu. Need lahendused peavad olema meie prioriteetideks aitäh, lugupeetud kolleeg, ka selle eest, et te mahtusite täpselt lubatud aja sisse, ka see on erakordne, samuti tänan teid teie eh, sõnavõtu eest. järgmisena annaksin sõna eh, roheliste esindajale, kolleeg Ulrika Lunatšile. palun, teil on sõna aitäh, härra president ja nii nagu ka eelnev esineja ütles, tahaksin ka mina Ungarit teid eh, eesistujana tänada, eh, sest Lääne-Balkani küsimused on neile eesistujana praegu prioriteediks, sest varasematel aegadel enne eh, ole olnud piisavalt need küsimused tähelepanu keskmes. on teada, et Thessaloniki kohtumine kahe tuhande kolmandal aastal ähm, oli see tippsündmus, kus seda küsimust viimati arutati. kindlasti äh, tahaksin ma tähelepanu pöörata peamiselt ühele riigile, mille osas on ka siin koostatud raport parlamendis ja see on Kosovo. põhjus on selles, nii nagu ka Sonja Biseki ütles, et on tähtis mitte ainult Kosovo, vaid ka teiste riikide seisukoha pealt, et Balkani riigid on osa Euroopa perekonnast. ja me peame Eh, sellest väsimusest, mis ta näha teatud liikmesriikide valitsuste juures meie lubaduste elluviimisel lihtsalt üle saama. Mm, rahuprotsess mm, tuleb Balkani riikides lõpule viia. veel üks teema, millest tahaksin liikmesriikide parlamentide kolleegidele mm, meenutada, viisadialoog Kosovos Te teate, et kõigi teiste Lääne-Balkani riikide eh, kodanikud saavad kolme kuu eh, jooksul vabalt reisida ringi, aga noored inimesed ähm, ähm, ei ole ähm, ühest riigist ähm, saanud luba sõita ja see on Kosovo äh, ja ma tean, et tegemist on küll riigi taseme probleemidega, aga kui mõelda seda, et ehm, need on noored inimesed, kelle vanemad ja vanavanemad said vabalt ringi reisida ja mõelge ainult, kui te ise oleksite noor ja teil puuduks võimalus oma riigi piirest välja sõita, tegemist on veel lisaks ka väikese riigiga me ise saame kas rongi, bussi või autoga sõita teistesse riikidesse, tutvuda sellega, kuidas inimesed elavad mujal, millised on nende vaated, aga praegusel hetkel Euroopa toetus Kosovole väheneb ja eh, seda ma kritiseerin üsnagi sageli, kuid eriti pöördun nende kolleegide poole, kes on liikmesriikide parlamentide siseasjade komisjonis, et te mõjutaksite oma siseministreid selles suunas, et viisadialoog Kosovoga uuesti avataks, eh, sest ühest küljest on oluline liikumisvabadus ja teisest küljest ka teekaart me peame muidugi eh, nõudma Kosovolt, et nende dokumentatsioon oleks korras, aga eh, veel kord, minu sõnum on see, et liikmesriigid selle küsimusega tegeleksid. ja nüüd äh, Austria esindaja härra Volga, Volgan Grossbrock, palun. Äh, äh, härra president, daamid ja härrad küsimus, mida me täna siin ühiskoosolekul arutame, on Lääne-Balkan ja selle liikumine integreerituma Euroopa suunas. ma arvan, et see näitab äh, seda, et kõik tänasel pärastlõunal siin osalejad on äh, selle kavatsuse osas positiivsed, ma arvan, et see on meie ja Euroopa Liidu huvides, et äh, Balkani riigid saaksid varem või hiljem täita need tingimused, mis aitaksid neil saada Euroopa Liidu liikmeteks. Euroopa Liit äh, algas rahuprotsessina ning äh, Euroopa integratsioon on osa sellest protsessist, ma arvan, et see on ka õige. ja kui see on tõsi, siis on meie huvides kindlustada, et Lääne-Balkani riigid saaksid Euroopa Liidu liikmeteks. daamid ja härrad, üks viga, mida me ei tohiks siin teha, mida tihti tehakse, on see, et äh, üritada pidada loengut äh, Balkani riikidele või kuidagi kohut nende üle pidada, öelda neile kui rahvastele, mida nad tegema peaksid. ma arvan, parem lähenemine oleks, kui meie saaksime anda neile lihtsalt oma nõu ning näidata, milline on olnud meie kogemus äh, sellel keerulisel teel diktaatorlusest demokraatiani. lühidalt tahaksin mainida siin ka Albaaniat aastal kaks tuhat üheksa oli mul au OSCE-s olla sealsete valimiste erikoordinaator ning äh, Ehm, mul oli võimalus neid hindam-, valimisi hinnata, ehm, mul oli hea meel öelda, et tegemist oli demokraatlike valimistega, kuigi teatud puudujääke oli, siis eh, üldiselt enamik nendest standarditest, mida Euroopa Liit nõuab, eh, nendele ka Albaania valimised vastasid. ikka ja jälle tuuakse Albaaniat kui näidet eh, korralikust süsteemist, kus on olemas nii valitsus kui opositsioon niimoodi asjad seal on praegu ning me ei tohiks kunagi unustada, et demokraatia tähendab ka seda, et valimistulemustega lepitakse. riiki ei saa võtta pantvangi inimeste poolt, kes valimistulemusi ei aktsepteeri pärast seda, kui äh, valimised on korralikult ja demokraatlikult läbi viidud ma arvan, et äh, me peame vaatlema kõiki neid riike, mitte ainult Albaaniat objektiivselt äh, ning tegema ka otsuseid objektiivselt ning me ei tohi kasutada teatud riike patuoinastena teel Euroopa Liidu liikmelisuse suunas. meil on võtnud äh, üle saja aasta, et kõikides Euroopa Liidu osades demokraatia saavutada ning kui me tahame, et need Lääne-Balkani piirkonna riigid saavutaksid samasugused standardid, peame me neile andma aega äh, areneda, demokraatiat ehitada, sest et demokraatia ei ole mitte ainult mingi intellektuaalne harjutus isolatsioonis, vaid see on ka südameküsimus ning võtab äh, aega selleks, et äh, demokraatiat istutada, me peame seda protsessi Lääne-Balkani riikides kaasa aitama, et nad saaksid ka demokraatia oma südametesse võtta. ma arvan, et see on meie ülesanne ja kohustus, äh, nii et me näeksime nii kiiresti kui võimalik, et kõik Balkani riigid saaksid Euroopa Liidu liikmeteks. Te tõstsite sinise kaardi. kolmekümneks sekundiks on teil sõna, kui te seda soovite suur aitäh, härra esimees! ma tahaksin küsida Sonja Piserkalt, kes tõesti üllatas meid äärmiselt tasakaaluka eh, sissejuhatusega tema analüüsist Lääne-Balkani piirkonna kohta, aga üks asi, mida ta ei puudutanud, oli usuline kuuluvus. nagu ma tean, siis on vähemalt kaks kirikut kahes riigis, kus on tohutud probleemid, sellepärast et neid ei tunnustata siin ma räägin orto-, Montenegro ortodoksest kirikust ning Makedoonia ortodoksest kirikust ning äh, Serbia ortodokse kiriku uus patriarhaat suutis väga osavalt Kosovo puhul teatud äh, takistused eemaldada. tahaksin kuulda teiepoolset kommentaari, kas äh, peaks midagi ütlema ka selle kohta ning kuna mul praegu siin on mikrofon, siis kasutan võimalust veel üks provokatsioon eh, tõstatada. Eh, Makedoonia nimega on probleem, minul on ettepanek. meie Makedoonia, naša Makedoonia on, eh, see on midagi, mis oleks siis väga selgelt eristuv Bulgaaria Makedooniast ning Kreeka Makedooniast see oleks ehk üks võimalus, kuidas asjad lahendada, et alustada dialoogi, et leida lahendus, eh, panna tähtaeg ning kiireldada seda integratsiooniprotsessi Lääne-Balkani piirkonnas. suur aitäh, see oli veidi pikem kui kolmkümmend sekundit, aga siiski väga huvitav sõna, et eh, kas te soovite sellele koheselt vastata? aitäh selle küsimuse eest. ma ei hakanud keskenduma usuküsimustele, aga Serbia õigeusu kirik on, nagu te teate, on üks Serbia, Serbia võtmeinstitutsioone ka ajalooliselt ja mit-, seda mitte ainult äh, usulise institutsioonina, vaid ka institutsioonina, mis äh, on Serbia identiteedi aluseks. õigeusklik maailm, nagu te teate, äh, seal on kirikud tõesti riigikirikud ning kuna, kui Montenegro ja Makedoonia kirikut ei tunnistata, siis ei tunnistata nagu ka neid rahvusi sest äh, äh, on ju väga selgelt teada, et Makedoonia kirik toetab Makedoonia identiteeti, samamoodi Montenegro puhul. ja veel üks probleem, mis tõusetub, on see, et Rumeenia õigeusklikke kirikuid ei tunnustata Serbias. ma arvan, et Serbia ortodoksne kirik äh, peaks ja võiks mängida olulist äh, rolli, kui patriarhaat jätkab oma takistuste eemaldamise protsessi, aga senini on ta seda teinud ainult Kosovos, nii et ma tõesti loodan, et Makedoonia ning Montenegro puhul samuti teatud samme ette võetakse. ma loodan seda, aga ma ei tea, kas see saab aset leidma piisavalt kiiresti. üht asja tahaksin veel rõhutada Äh, oluline on, et need riigid saaksid kandidaadi staatuse, sest et ma arvan, et see peataks negatiivsed protsessid piirkonnas ning äh, peamiselt just äh, saaks niimoodi ühele poole piiri küsimustega. ma arvan, et meil peab olema selline alguspunkt tagasipöördumisprotsessile, see on pikk protsess, see ei saa olema lihtne aga ma arvan, et meil on sellist raamistikku vaja, et süsteem üles ehitada. hetkel öö, äh, on neil ainult need seadused, mis hiljuti on vastu võetud, aga neid ei rakendata ja ma arvan, et üks äärmiselt oluline asi on see, et kodanikuühiskonnad saaks rohkem kaasatud, sest äh, nemad üldiselt on tõesti Euroopa-meelsed jõud riigis ning saaksid oma riikidele survet avaldada senini Euroopa Liit teatud määral on nendega suhelnud, aga mitte piisavalt, sest ja ma arvan, et see uus lähenemine peaks kaas-, tähendama ka seda, et uutmoodi lähenetakse kodanikuühiskonnale. suur aitäh, tahaksin teile meenutada, et sinine kaart, seda võib kasutada ka selleks, et ükskõik milliselt teiselt kõnelejalt küsimusi küsida. järgmine kõneleja on Ungari parlamendist meie kolleeg härra Richard Hörschik. aitäh mulle sõna andmast, härra president. nagu te olete näinud, siis viimase mitme kuu jooksul on majandusküsimused Euroopa poliitilise agenda keskmes olnud selleks, et Euroopa oleks võimeline kriisile reageerima, aga majandusprobleemid ei tohiks varju seada laienemise protsessi ma arvan, et Euroopa Liit peab jääma avatuks nendele riikidele, kes täidavad liitumiskriteeriume ning on valmis Euroopa väärtuste vaimus reforme läbi viima. Ungari Euroopa Liidu eesistumine on äh, võtnud endale kohustuse jätkata laiemas, laienemisprotsessi, seetõttu teeme me käsi käes koostööst liikmesriikide komisjoni ning kandidaatriikidega selleks, et äh, saavutada edusamme härra president, meil on väga hea meel, et liitumisläbirääkimised Horvaatiaga on jõudnud lõppstaadiumisse. märkimisväärset edu on saavutatud mitmetes valdkondades, aga endiselt on kandidaatriikides mitmeid väljakutseid ka kandidaatstaatuse poole püüdlevate riikide hulgas eesmärgiks peaks olema hea valitsemine, õigusriigi parandamine, majandusreformide kiirendamine ning see, et parandatakse võimekust vastu võtta ning rakendada seda nii-öelda akiid. Nende probleemidega on mitmeid raskusi. andes paremini keskendutud tehnilist abi nii kiiresti kui võimalik, võiks Euroopa Liit eh, juurde panustada selleks, et kandidaatriikide vajadused saaksid rahuldatud, kui kõik kriteeriumid on täidetud, saadaks Horvaatia Euroopa Liiduga liitumine minu arvates positiivse sõnumi kogu Lääne-Balkani piirkonnale ning seetõttu ka panustaks kogu piirkonna stabiilsusesse. selline positiivne eeskuju, mida Horvaatia võiks näidata, eh, stimuleeriks teisi piirkonna riike tegema suuremaid pingutusi selleks, et täita Euroopa standard. härra president, ma arvan, oluline on rõhutada, et eh, konkreetsete reformide rakendamine toob endaga kaasa käegakatsutavaid tulemusi kodanikele. Makedoonia, Serbia ja Montenegro liitusid Euroopa viisavabadusrežiimiga detsembris kaks tuhat üheksa. sarnane kohtlemine sai osaks ka Albaania, Bosnia-Hertsegoviina kodanikele alates detsembrist kaks tuhat üheksa. me mõistame neid üha suurenevaid muresid illegaalse sisserände tendentside koha pealt, aga viisa lihtsustusperspektiiv tuleb säilitada kogu Lääne-Balkani piirkonna jaoks on äärmiselt oluline, et igasugused edusammud siin valdkonnas põhineksid äh, sellele, et need on ära teenitud. kokkuvõtteks, härra president, laienemine on võtmestiimuliks poliitiliste ning majanduslike reformide puhul, mis äh, tooks kaasa kogu piirkonna stabiilsuse ning edu, aitäh! suur aitäh! Äh, proua Doris Pakk on palunud sõna Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Rahvapartei liige ning kolleeg härra Jelko Katšin saab siis paar minutit hiljem sõna. daamid siis kõigepealt. Äh, suur tänu, härra president, kolleegid. mõned teist teavad, et ma olen Balkani riikide kallal töötanud viimased kakskümmend kaks aastat. ma olen kannatanud ja naernud koos teiega ning nagu inimesed seal piirkonnas olen minagi ärritunud teatud asjade üle. loomulikult on ka positiivseid märke, aga kui vaadata Makedooniat, Montenegrot ja Bosniat, siis vahel on tõesti kahju, et sealne elu ei ole parem. inimesed peavad oma saatuse ohjad enda kätte haarama, lõhed ületama ning töötama omaenda tuleviku nimel Nendes riikides elab kolm rahvast ning paljud inimesed ei kuulu ka nendesse kolm inimgruppi. E, Bosnias ja Hertseginas on mitmeid etnilisi gruppe, keda mõningad poliitikud üritavad üksteise vastu ässitada. sõda on küll lõppenud, kuid sõja põhjused ei ole kadunud. ning rahumeelne kooseksisteerimine pole veel tagatud loodetavasti Euroopa Liit teeb nüüd veel rohkem ning õhutab äh, poliitikuid võitlema inimeste, mitte oma poliitiliste, oma poliitilise positsiooni pärast. inimestel on tarvis rohkem haridust ja koolitust. kes hakkab investeerima Bosniasse? keegi, kui seal ei ole piisavalt haritud inimesi, keda tööle värvata. palju võimalusi seal piirkonnas on juba kasutamata jäänud oleme ka rahul, et komisjon nüüd on hakanud edendama haridust ja koolitust. Kosovo puhul tuleb öelda, et asi on kõik naabrites. me peame edendama dialoogi Serbiaga, aga meil peab olema ka praktilisi näiteid välja tuua sellest, kuidas inimesed omavahel koos suudavad eksisteerida. näiteks Kosovo albaanlased, nad peavad olema võimelised rahumeelselt elama, ilma et see Serbiat ärritaks. ilma naabriteta ei ole võimalik elada. kui vaadata, mida on pidanud Makedoonia kannatama viimase kümne aasta jooksul, siis see on häbiväärne. on vastuvõetamatu, et üks riik takistab teise riigi liitumist Euroopa Liiduga. kreeklastele tuleks öelda, et võib-olla just teie olete selle vea teinud. Nendel inimestel on oma identiteet, nad nimetavad ennast makedoonlasteks ja räägivad makedoonia keelt. seda tuleb arvesse võtta meie eesmärgid on väga kõrged, Bulgaaria ja Rumeenia jaoks võib-olla nad nii ei olnud. Horvaatia on pidanud täitma väga kõrgeid eesmärke ning võib-olla nende naabrid saavad nendest ka õppida. ma ei hakka siin Albaaniast rohkem rääkima, et president mind ei noomiks aja ületamise pärast. suur tänu! järgmisena proua Rodoula Sissi Kreeka parlamendist. kui te räägiksite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 suur tänu, ma tahaksin õnnitleda teid ka Kreeka parlamendi nimel selle algatuse puhul. see näitab, et Euroopa poliitilise integratsiooni juured läbi laienemise ja poliitiliste kontaktide süvendamise ei ole suletud ring, vaid Euroopa Liit on poliitiline üksus, mis üritab endasse integreerida rohkem liikmeid. õigusriigi põhimõte, demokraatia, inimõiguste ja vabaduste põhjal. ning rahvaste harmoonilise kooseksisteerimise alusel. daamid ja härrad, Kreeka on üks nendest riikidest, mille valitsus ja parlament on toetanud Lääne-Balkani riikide liikumist Euroopa Liidu suunas. me oleme olnud avangardis, sest kahe tuhande kolmandal aastal juba Kreekas otsustasime, et see peaks olema üks meie eesmärke. toona oli meil nägemus, et ül-, üldiselt kogu Lääne-Balkani pere peaks olema osa Euroopa Liidust aga loomulikult on olnud ka takistusi. ma arvan, et viimastel aastatel oleme me oma eesmärgid silmist kaotanud ning me peaksime oma tee uuesti üles leidma. et alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast saaksid Lääne-Balkani riigid lõpuks ka Euroopa Liiduga liituda. kui rääkida nüüd e-, endisest Jugoslaavia vabariigist Makedooniast, siis tuleb tunnistada, et erilist edu sellel rindel pole saavutatud. aga olulistel hetkedel oleme me toetanud selle piirkonna restruktureerimisplaane, on olnud arusaamatusi ajaloolistel põhjustel ning tulenevalt regionaalsetest eripäradest. aga kui me soovime, et Jugoslaavia endine vabariik Makedoonia jätkaks lähenemisprotsessi Euroopa Liidule, tuleb arvesse võtta ka regionaalseid eripärasid. ning siin on see nime küsimus eriti tähtis. loodetavasti lo-, leiame me ikkagi lahenduse, mis rahuldab kõiki viimastel aastatel ei ole täheldada mingisugust edu selles küsimuses, võib-olla tulenevalt ka majanduslikest põhjustest, aga meil on tarvis tugevdada oma jõupingutusi, töögruppides peame me arutama veel mitmeid küsimusi, nagu näiteks seaduse ja julgeoleku küsimus selles piirkonnas, korruptsioon ja kuritegevus, inimõigused, inimkaubandus. president, kolleegid, mulle tundub, et Euroopas peame me näitama, et me suudame läbi laienemise ning Lääne-Balkani kaasamise Euroopa Liitu õigusriigi põhimõtted ka seal reaalsuseks muuta. sest me soovime ju sellist ühtset julgeolekupoliitikat, me soovime julgeoleku, ühtset julgeoleku koostöö ning regionaalse koostöö ala, mis peaks ka laienda, laienema, meil on tarvis ühiseid eesmärke ning nägemusi. ning me peame näitama tõelist toetust ja minema sõnadest kaugemale. suur tänu! järgmisena Leedu Seimist härra Andriukaitis. suur tänu, härra president. suur tänu võimaluse eest siin Leedut esindada. mul oli võimalus korduvalt Lääne-Balkanit külastada ning ma olen viimase kümne aasta progressi oma silmaga näinud. kahekümne seitsmendal märtsil külastas Leedut eh, eh, Ivo Josifovitš, Horvaatia president. meid on külastanud ka Montenegro ja Bosnia ja Hertsegoviina esindajad. Leedul on selle piirkonnaga väga tihedad sidemed. me teame sealseid korvpallimeeskondi väga hästi, meil on selle piirkonnaga ka tugevad majandussidemed, meie investorid on seal väga aktiivsed, aga korruptsioon on korduvalt on kurtud korruptsiooni üle. siin juba toodi välja kõik need probleemid ning need tuleb võimalikult kiiresti lahendada. Leedu usub, et Horvaatia suudab käesoleva aasta juuliks läbirääkimised lõpule viia ning sügisel toimub ka lõplik liitumine. ma olen väga rahul, et Serbia ja Kosovo on alustanud tehnilist dialoogi. Kreeka ja Makedoonia dialoog on väga keerukas ja seetõttu peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid olema ka siin palju aktiivsemad. Bosnia-Hertsegoviinal on tarvis rohkem, suuremat Euroopa Liidu sekkumist, see tuleks neile kasuks. Euroopa Liit kannatab laienemisväsimuse all, eriti mõned liikmesriigid, ning me oleme tähele pannud, et see on suureks takistuseks laienemise ees, me oleme väga rahul sellega, et alanud on viisa liberaliseerimisprotsess, see annab Lääne-Balkani noortele inimestele võimaluse veel kergemini liikuda Euroopa Liidus. ning äh, suureks sammuks edasi oleks äh, viisarežiimi liberaliseerimine kõikide nende riikide jaoks. Te tõstsite sinise kaardi, kas te soovite küsimust küsida? jah, te võite küsimuse ka lisada jah, mul on Horvaatia parlamendi esimehele küsimus, see puudutab seda kohustuslikku referendumit. kas te olete selleks valmis? ning kas te usute, et sügisene kohustuslik referendum Horvaatias saab ka positiivse lõpptulemuse ning kas te teate ka kindlat kuupäeva selle referendumi jaoks? suur tänu! Hvala lijepa na ovom pitanju. E, ako bi završili pregovori... Suur tänu selle küsimuse eest. Kui me juuni lõpuks saame läbirääkimistega ühele poole, nagu äh, plaanitud pärast Euroopa Parlamendi oktoobrikuist resolutsiooni, siis saame me korraldada ka referendumi. kui läbirääkimised ei saa läbi selleks ajaks, siis kuna aasta lõpus toimuvad parlamendivalimised Horvaatias, siis võib juhtuda, et meil ei ole piisavalt aega referendumi korraldamiseks. sa-, kui samaaegselt toimuvad ka valimised. seega oleks väga hea, kui me saaksime paika pandud ajakavast kinni peetud ehk et kõigepealt toimuks meil referendum ja siis valimised. sellel juhul ei hakkaks Euroopa Liidu küsimused segama meie valimisi, saaksime keskenduda siseriiklikele asjadele. Euroopa Liidu puhul on meil kõikide erakondade vahel konsensus. konsensus on kaitse, välis ning poliitika osas ning Euroopa Liidu ja NATO liikmelisuse osas aga kui tekib mingi viivitus, siis tuleb ära märkida, et pigem e-, euroskepsisesse kalduvate inimeste arv suureneb. kuigi ma arvan, arvan, et see ei ohusta Euroopa Liidu liikmelisust Horvaatia jaoks, võib see siiski suurendada nende inimeste arvu, kes hääletab liikmelisuse vastu. suur tänu! ning nüüd annan koosoleku juhtimise üle härra Laslo Kivelile, Ungari parlamendi esimehele. aitäh, härra president! härra Puusek, härra Ungari esindaja, ma tahaksin tänada teid mõlemaid, kes äh, te selle koosoleku olete siin äh, korraldanud, see on oluline kõikidele Euroopa Liidu riikidele ning äh, ma tahaksin õnnitleda ka Horvaatia Vabariiki ning härra Pribitš, Pribitšit, sest äh, ära tehtud on väga palju korruptsioonivastases võitluses. üks põhilisi probleeme Lääne-Balkanil on organiseeritud kuritegevuse, äh, organiseeritud kuritegevusega. sellel teemal on Lääne Balkanid teinud väga head koostööd ning andnud kurjategijaid üksteisele välja. aga rääkides korruptsioonist, ei ole olnud koostöö väga tõhus, välja arvatud Horvaatia. Horvaatia on kõikidest teistest riikidest äh, kõige paremini võidelnud korruptsiooni vastu ning me võime seda väga julgelt äh, välja ütelda. praegune valitsev äh, partei ei ole minu isiklik valik, kuid ma pean neid tänama kõige selle eest, mis nad teinud on ning ma tänan teid korruptsiooni vastu võitlemise edusammude eest. mõtleme nendele mina tahaksin julgustada kõiki Serbia rahvusparlamendi riik, liikmeid õnnitleda ning võtma Veneetsia komisjoni otsuseid äh, vastu ning rakendama neid ellu. sest see kõik ei ohusta Serbiat mitte millegagi, ei seda valitsussüsteemi ega mitte midagi. mina usun, et see probleem lahendatakse võimalikult kiiresti. lõpuks tahaksin öelda midagi ka Serbia kohta. Lunacek ütles siin juba enne, et siin olid ka kolm Kosovo pea, linnapead ning kõik nad olid liberaalid. ma pean ütlema, et meie institutsioon peab olema avatud ka kohalikele omavalitsustele. ma tahaksin teha lõpuks ühe ettepaneku, me peame toetama neid, kes jõuavad kiirete tulemusteni. oli üsna üllatav, kui kiiresti Kosovo lahendas institutsioonilised probleemid, kui kiiresti jõuti konsensusele ning valiti ka uus president. võib-olla oleks paslik kutsuda Kosovo pre-, uus president parlamenti, me näeme võib-olla siit uut lähenemist, värskemat äh, käsitlust ning uusi ideid, võib-olla see on see, mida me just vajame Lääne-Balkani puhul. võib-olla see annaks meile jõudu juurde, me muutusi-, muutuksime dünaamilisemaks ning ma tahaksin paluda härra Puusekit, et see panna, pandaks äh, kolm, esimeste konverentsi teemade hulka, aitäh! nüüd on sõna lord Teversonil Ühendkuningriigist. mulle tundub, et on väga hea, et see praegune konverents toimub Ungari eesistumise ajal, tegemist on Euroopa jaoks ja Euroopa tuleviku jaoks väga olulise küsimusega. Ühendkuningriigi poolt peab ütlema, et kõik peamised parteid on Euroopa Liidu edasise laienemise poolt on arvatud, et ähm, Inglismaa on, äh, Ühendkuningriik on euroskeptiline riik, kuid äh, rahu ja stabiilsuse küsimus äh, on meie jaoks aina tähtsamaks muutunud ning seega, kui Lääne-Balkani Lääne-Balkanil toimuvad muutused aitaksid äh, olukorda parandada, siis me peame seda ka võimaldama. me peame lubama seda, et ähm, Lääne-Kosovo saaks samuti nautida kõikidest ähm, meie poolt äh, nauditavatest äh, hüvedest enne kui laienemine aga toimub, tuleb äh, meil lahendada väga palju erinevaid probleeme, seda on siin juba ennegi maine, mainitud, rändeküsimused, äh, piirikontrollid, organiseeritud küsimused, me peame tagama seda, et nendes küsimustes lahendataks äh, põletavad probleemid enne, kui laienemine toimub on üks teemade jada, mis on Lääne-Balkani puhul eriti oluline ning äh, selleks on Bosnia ja Hertsegoviina küsimused, mis nemad on tõstatanud. see vajab Euroopa pidevat jälgimist. Bosnia ei tohi teha samme tagasi ning minna sellesse olukorda, kus nad olid üheksakümnendatel aastatel, me ei tohi loobuda sellest progressist, mis siiamaani toimunud on, nendest edusammidest. täna on meil siin üks väga oluline kohtumine, kus äh, Euroopa Parlamendi liikmed ning ka Rahvusparlamendi liikmed saavad nendel teemadel rääkida ning äh, lõpetagem praegu Vahemere piirkonna probleemidega tegelemine, vaid keskendugem Lääne-Balkani probleemidele, ma arvan, leian, et see oleks palju olulisem. ma tänan proua Tselkot, kes äh, tegi väga suurepärase ettekande. aitäh, presi-, härra president praegu Bosnias ja ka Serbias on tekkimas äh, olukord, et äh, pärast valimisi valimis äh, raport on tulemas sügisel ning tegemist on väga pika protsessiga. Euroopa Liit on selles protsessis väga tähtsal kohal, kuna ka e, kogu juhtimine toimub ka Euroopa Liidu poolt. eriti just õiguskaitselised küsimused on äärmiselt olulised kodanikuühiskonnad ning kõikide sidusrühmade kaasamine, et nendevaheline dialoog oleks tõhusam, see peab olema üks moodus, kuidas me integreerime Lääne-Balkanit me oleme praegu läbi viimas kampaaniat kodanikuühiskondadele selleks, et Euroopa Liidu laienemisküsimused oleksid äh, arutatud laiemal, laiemal taustal ning võetaks äh, ka oma tegevuskavasid vastu. Euroopa Liit äh, on kohal sellistes küsimustes. me ei saa aga äh, otseselt sellist kampaaniat läbi viima hakata, seega me üritame ots-, otsida muid võimalusi me tahame uurida, kuidas äh, regioonis kohalikul tasandil äh, reageeritaks, kui meie hakkame selliseid kampaaniaid läbi viima. ka see on üks väga oluline küsimus. ning äh, kui ma räägin sellisest suuremast kontrollist piirkonnas, siis see on just see, mida ma silmas pean Kosovos ei ole inimestel võimalik oma äh, arvamust välja ütelda, sellepärast et poliitiline liit on äh, igasugused edasiminekud äh, peatunud. aitäh. suur aitäh. nüüd on sõna Kreeka parlamendi esindajal suur aitäh! lugupeetud esimees, ma nõustun nendega, kes juba on välja öelnud selle, et me täna osaleme äärmiselt tähtsal konverentsil. arvan, et meile kõigile on kasuks see, et me saame vahetada oma seisukohti Lääne-Balkani küsimustes. Lääne-Balkanid asuvad Euroopas ja seepärast peavad eh, Euroopa Liidu institutsioonid või Euroopa Liidu poolt toestavad, toetatavad institutsioonid eh, tegelema nende küsimustega nii, et eh, me saaksime Lääne-Balkani riigid tuua Euroopasse. selles osas on juba edasi liigutud, et ähm, tuua Lääne-Balkani riigid ka üksteisele lähemale. juba toimub koostöö nii Euroopa Liiduga kui ka rahumeelse kooseksisteerimise nimel. varem ei olnud erinevad kultuurilised taustad takistuseks koostööle. kahjuks aga selline erinevate riikide kooslus lagunes ja nüüdseks on nende omavaheline integratsioon muutunud keeruliseks, samuti on raskenenud ka nende eh, koostöö Euroopa Liiduga sellised äh, põhilised koostöö alused nagu õigusriigi põhimõtete austamine, äh, kultuurilise paljususe austamine, teiste inimeste õiguste austamine peaksid olema selle koostöö alustalaks. Need väärtused on tänapäeval keskse tähendusega ja need peaksid moodust-, arutama Lääne-Balkani riikide integreerumise raamistikku. me peame selle protsessi eh, läbi viima üksteist toetavalt ja eh, ka ÜRO on oma õla sellele protsessile alla pannud ning eh, ÜRO peasekretär on ka ise tegelnud endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia nime lahendamise küsimusega, nii et see ei tohiks takistada Lääne-Balkani riikide integreerumist Euroopasse. suur aitäh ja nüüd järgmine esineja eh, Inglismaalt lordide koja esindaja just nimetas seda, et äh, Lääne-Balkanid on äh, integreeritud Euroopasse, ma ise olen kaksteist aastat olnud selle parlamendi liige ja nende aastate vältel on areng olnud märkimisväärne. ka laienemine Lääne-Balkanis piirkonda on äh, meie jaoks vajalik samm ja suur väljakutse. on selge, et Lääne-Balkani riigid äh, kuuluvad Euroopasse vastavalt aluslepingu artiklile nelikümmend viis aga nende orientatsioon on olnud erinev ja organiseeritud kuridus, kuritegevuse vastane võitlus, äh, ka korruptsioonivastane võitlus äh, ja demokraatia toetamine, inimõiguste toetamine on väga tähtis ja kõige olulisem võib-olla on isegi rahu säilitamine selles piirkonnas, sest me ei saa endiselt ära unustada seda, mis juhtus üheksakümnendatel aastatel. ja seepärast ähm, kindlasti on minu seisukoht see, et Lääne-Balkanile laienemine on positiivne ja ma ei kujuta üldse ette, mis võiks juhtuda kui me sealt tagasi tõmbuksime, siis me maksaksime väga kallist hinda selle Eesti majanduslikus mõttes kui ka põgenike eh, mõttes. Ehm, liitumine Euroopa Liiduga on kindlasti nende riikide õigus ja praegusel hetkel on ehm, täiesti mõistetavalt nii Euroopa Parlamendis äh, kui ka liikmesriikide parlamentides peatähelepanu pööratud Lähis-Idale ja Põhja-Aapo, Põhja-Aafrikale, kuid ähm, on koostamisel raport äh, Montenegro kohta ja ka äh, idapartnerluses osalevad riigid nagu Ukraina riigid Eh, neid ei tohi ära unustada eh, Liibüa ja teiste Põhja-Aafrika riikide kõrval. nii et eh, Lääne-Balkani teema tuleb kindlasti hoida üleval. Ehm, Montenegro osas härra Laitšak siin nimetas seda, et kui me saame komisjonilt kindla kuupäeva, mil Montenegro võiks alustada läbirääkimisi. praegu on see kandidaatide riik, Makedoonia jaoks on küll paika pandud igasugused tärminid, mis tal tuleb täita, kuid läbirääkimiste kuupäeva ei ole veel ähm, avaldatud, aga pärast äh, suve peaks see paika saama, peaminister Luntšik äh, on võtnud äh, vastutuse, et Ähm, läbirääkimised õnnestuks, soovin Makedooniale edu ja õnne. on ähm, olemas selles parlamendis ka Makedoonia toetusgrupp, ka rõhutaksin, et Ungari eesistujariigina peaks kasutama kõiki võimalusi, et äh, lahendada küsimus äh, Äh, mis tundub täiesti äh, mõistetamatu kõrvaltvaatajatele, nimelt nime küsimus. ei saa ju olla mõistlik see, et äh, ühe riigi kogu tulevik, see tähendab nii Euroopa Liidu kui äh, ka äh, NATO liikmelisus sõltub sellest, et äh, Makedoonial ei ole õiget äh, nime, nii et mõelge, mida see küsimus ja selle lahendamine tähendab kogu piirkonna stabiilsuse toetamiseks ja eriti arvestades, et juunis on tulemas valimised ja me ei tahaks, et Makedoonias ja Skopjas oleks tagajärjeks hästi habras poliitiline olukord Kosovo osas eh, ma olen ka varem selles parlamendis eh, selles küsimuses eh, sõna võtnud, toetan rahu ja kuidas selgitada seda, et Euroopa Liit ühest küljest väga kõvasti aitab kaasa selleks, et Iisraeli ja Palestiina omavahelist konflikti lahendada aga Kosovo osas tuleb olla aus ja me ei saa loota, et Kosovo küsimusega tegelemata see küsimus iseenesest laheneb. aitäh. härra Šveran, me tõstis üles sinise kaardi, kellele te soovite küsimust esitada? Euh, euh, euh, mul on jah küsimus, tahaksin õnnitleda Ungarit eesistujana, kes korraldas selle arutelu ning meie Briti kolleegile sooviksin ma öelda, et Vahemere liitu saab üles ehitada samal ajal, kui integreeritakse Lääne-Balkani riike Euroopa Liitu. Need kaks ideed ei ole ju vastandlikud. ma nõustun samuti sellega, et meil tuleb Euroopasse tuua ka endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, aga peamiseks eesmärgiks peab olema poliitilise stabiilsuse tagamine selles piirkonnas Horvaatia loomulikult on juba peaaegu liitunud. aga meil tuleb kaasata ka Serbia. kui me seda kiiresti ei tee, ei saavuta me, me ka kestvat stabiilsust riikide jaoks, mis on Serbia ümber. me ei saa ühte riiki süüdistada sõjas ja me ei saa läbirääkimiste jaoks panna Serbiale eraldi tingimusi. ja samal ajal jätta süüdistamata teised süüdlused selles sõjas. seega ma arvan, et me peaksime Serbiaga läbirääkimisi alustama võimalikult kiiresti. suur tänu. kolleegid kui te tõstate sinise kaardi, siis esitage see küsimus ka kellelegi kindlale inimesele ja teil on aega kõnelemiseks ainult kolmkümmend sekundit. järgmisena Kosovo parlamendist härra Krasniki. gjatë këtyre viteve Kosova ka konsoliduar institucionet demokratike të president Puusek, daamid ja härrad viimase paari aasta jooksul on Kosovo üritanud ennast muuta õigusriigi põhimõttel tegutsevaks demokraatiaks. vaatamata kõikidele probleemidele, näiteks meie majandus on varemetes, aga me oleme suutnud edasi liikuda oma kodanike jõukuse parandamisel. me oleme korda seadnud rohkem infrastruktuuri, mis sai sõjas kannatada ning me oleme maa ülesehitamisel astunud edasi suuri samme. praegusel hetkel on meie kõige suuremaks projektiks kiirtee, mis ühendab Albaania rannikud Kosovoga ja mis eh, liiguks edasi Serbiasse ja siis sealt teistesse Euroopa osadesse. viimase paari aasta jooksul oleme loonud ka telekommunikatsioonivõrgustiku ning me üritame oma riiki meelitada ka edasisi investeeringuid. Koosol on ka põhiseadus, mis tagab kodanikele nende vabadused, vabadused eriti vähemustele ning meie kodanikud on ka võrd-, kõik võrdsed riigi institutsioonide ees. meie kohustus on teha konstruktiivset koostööd meie naabritega ning Euro-Atlandi piirkonna institutsioonidega. Kosovol ja tema kodanikel on aga vaja Euroopa Liidult rohkem toetust näiteks, näiteks toetust selleks, et meie kodanikud saaksid ilma viisata Euroopas reisida, seeläbi saame me integreeruda paremini, kui me suudame külast-, saame külastada lihtsamini Euroopa Liidu riike. viisasüsteem tekitab Kosovos teatud pessimismi. me, meile meeldivad Euroopa Liidu riigid, me soovime integreeruda me soovime vaba, vabalt liikuda, aga me soovime ka, et kaubad liiguksid vabalt. meie riigi noored inimesed soovivad õppida Euroopas ja USA-s. seda ongi meil tarvis, suur tänu. proua Kirskovska, suur tänu. president, daamid ja härrad Lissaboni leping on Euroopa Liidu jaoks juba aastaid oluline. seda võib näha ka se-, selles, et Lissaboni lepingu preambulas räägitakse inimeste vabast liikumisest, nende turvalisusest ning vabaduse, õigluse ja julgeoleku, turvalisusel põhineva ala loomisest. Lissaboni leping ütleb ka, et Euroopa Liit tagab vabaduse, eh, vaba, inimeste ja kaupade vaba liikumise ilma piirikontrollita oma sisepiiridel. seal räägitakse ka kuritegevuse vastasest võitlusest, mis tagab meile turvalise, aga avatud Euroopa, kus toetatakse kodanike jõukust ja heaolu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 samuti kaasatud sellesse protsessi ning see on minu arvates eriti positiivne. vabaduse, õigluse ja turvalisuse ala laienemine Balkani riikidesse võimaldaks ka neil täita nende ette seatud tingimused. juba alanud dialoog peaks jätkuvalt keskenduma tasakaalustatud suutlikkuse tõstmisele kohtusüsteemides. me arvame, et kandidaat ja liitumiseelsete riikide edasine integreerimine parandab stabiilsust selles piirkonnas, aga me peame meeles pidama, et progress liitumise suunas sõltub äh, ka sellest, millised instrumendid me anname nende riikide käsutusse, et nad saaksid kodanike olukorda parandada näiteks kultuurivaldkonnas. Poola võtab käesoleva aasta teisel poolel Euroopa Liidu eesistumise üle me üritame õppida ka ungarlastelt, loodetavasti liitumisprotsess jätkub ning Poola eesistumise ajal saab Horvaatia juba Euroopa Liidu liikmeks Egyrészt szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy a... Aitäh, härra president! tahaksin alustada öeldes, et on ülimalt oluline asjaolu, et Ungari eesistuja ning Euroopa Parlament koos rahvusparlamentidega on Lääne-Balkani teema endale südameasjaks võtnud inimõiguste komisjoni liikmena tahaksin rõhutada seda, et meie töötame selle nimel, et noored et me mõistaksime asju noorte inimeste seisukohalt. seetõttu on noortele oluline vaba reisimine üks äh, tähtküsimusi. ning äh, meie ülesanne on uusi noori põlvkondasid äh, aidata, muuta olukorda ning aidata riikidel olukorda ka riigisiseselt muuta. ma leian, et on äärmiselt oluline lahendada praegused probleemid, mis meie ees seisavad, need võivad tunduda meile ületamatud, need ähm, väljakutsed, kuid äh, Euroopa Liidu progress võib edasi minna. noored inimesed peavad saama võimaluse Euroopa Liidus liikuda ning näha, mis toimub äh, Euroopa Liidus. aitäh! nüüd on aga meie ees Horvaatia parlamendi liige aitäh, et te organiseerisite selle konverentsi, see on väga oluline selleks, et me saaksime oma arvamusi vahetada. meil on võim-, mul on võimalus praegu ütelda, et mina ja kõik teisedki Horvaatias ootavad pikisilmi juunikuist eh, eh, otsust Horvaatia liitumise kohta Ungari eesistumise lõpus. meie oleme nõndanimetatud maailmameistrid läbirääkimistes, mis on kestnud juba kuus aastat. tahaksin toetada meie parlamendi spiikrit, kes tõi esile regionaalset koostööd. ilmselt teate te seda, et Horvaatiat on tunnustatud kogu piirkonna liidrina. üks tõend selle kohta on asjaolu, et meie peaminister proua Kosso muutis meie seadusi selleks, et ka Serbia ja Montenegro saaksid Euroopa äh, Liiduga ühineda. õigusalane raamistik on meie prioriteediks, ilmselt teate te, et me oleme võtnud vastu parlamendis üle viiesaja kahekümne seaduse. me oleme teadlikud, et ilma inimõiguste austamiseta, ilma õigusriigita ei ole olemas vaba turgu ning ei ole ka majandusarengut ning me peame liikuma majandusintegratsiooni suunas. nagu te kuulsite juba meie parlamendi spiikrit ütlemas, tahame me anda omapoolse panuse selleks, et infrastruktuuri regioonis üles ehitada, me tahame ehitada koridori Budapestist Aadria mereni, mis on piirkonnale väga olulised projektid, ning samuti anname endast parima selleks, et ehitada Aadria mere kiirteed, ka see on väga oluline selleks, et majandust äh, edendada. meie oleme uute standarditega vastavuses või me tahame näidata teile, et äh, et me vastame peaaegu kõikidele kriteeriumitele ning äh, ma tänan teid teie julgustuse eest, et me saaksime Euroopa Liiduga ühineda. siin küsiti referendumi kohta, selle, ma olen täiesti kindel, et meie kodanikud hääletavad referendumil positiivselt, aitäh. Vladimir Tosev úr következik Bulgáriából aitäh ja nüüd on meil viimane kõneleja härra Vladimir Tošev Bulgaaria parlamendist. härra esimees, Bulgaaria toetab kindlalt Lääne-Balkani liitumist Euroopas, mis aitab stabiilsusse ja rahuprotsessile kaasa regioonis Euroopa Liit peaks senisest rohkem tähelepanu pöörama Lääne-Balkanile, sest see on Euroopa julgeoleku seisukoha pealt võtmetähtsusega piirkond. me teame, et Horvaatia läbirääkimised on jõudnud lõppstaadiumi ja oluline on, et nad tegutseksid vastavuses eh, paragrahviga kakskümmend kolm me loodame, et nad saavad saata hea signaali ja liituda juba Euroopa, eh, Ungari eesumiste ajal. mis aga puudutab endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat, siis loodame, et ka nemad suudavad rakendada soovitusi, mis kõlasid neljateistkümnendal detsembril nõukohal kaks tuhat kümme ja pööraksid eh, tähelepanu nendele momentidele, mis on veel lahendamata Makedoonia liitumise seisukoha pealt. muidugi on ka Makedoonia valimised väga olulised sellest äh, küsimuse osas äh, Makedoonia on äh, ratifitseerinud Serbia siis stabiilsus seisukoha ja toetab ka Serbia avaldust Euroopa Komisjonile. see on positiivne sõnum nii eh, Serbiale kui ka regioonile tervikuna. me eh, usume seda, mida volinik Füle ütles kahekümne kaheksandal märtsil sellel aastal ja et tuleb eh, riigil kiiremini tegutseda, et Äh, Euroopa Liiduga liituda. ka Kopenhaageni kriteeriumid äh, ja nende jälgimine on liitumise seisukoha pealt tähtsad. Äh, endine julgeolekuteenistud UTCAP peaks avama oma arhiivid, eriti poliitikute arhiivid, nende mineku, mineviku osas. me toetame ähm, nende riikide Eh, püüdlusi liitumiseks Euroopa Liiduga, see on positiivne tuleviku seisukoha pealt. mis aga puudutab Albaaniat, siis eh, peaks see riik jätkama pingutusi Kopenhaageni kriteeriumite täitmiseks. Eh, sellised manipulatsioonid, nagu minevikus on toimunud, peaksid jääma minevikku, selle asemel tuleb aga tegutseda, tegutseda konstruktiivselt, mis on tähtis kogu Lääne-Balkanile. aitäh! nüüdseks aga oleme oma päevakorra ammendanud, tahaksin tänada kõiki, kes tänasel äh, tänasel koosolekul osalesid ja annaksin sõna tagasi Robert Sherole. mul on teile teade. järgmised kaks tundi ähm, jagame me end kahe töörühma vahele. esimene töörühm, koostöö vabaduse, julgeoleku ja õigluse valdkonnas äh, jätkab oma tööd siin Hemicycle'i ruumis ehk see töörühm jääb siia tööle ja käsitletavad teemad on piirid, viisad, rändeteemad, samuti eh, ka kohtute ja politsei koostöö ja tööd juhivad osalevad äh, Euroopa Parlamendi ja Poola Seimi esindajad ja raportööriks on proua Doris Pakk, Euroopa Parlamendi liige. teine töörühm, kodanike integratsioon, äh, töötab ruumist C viiskümmend, see on siis kolmandal korrusel samas hoones, kuid äh, koridori vastaspoolel. seda on väga lihtne leida selle töörühma eesmärk on kultuurilise mitmekesisuse teemad ja integratsiooniprotsessi teemad ning haridusküsimused integratsiooni kontekstis Lääne-Balkanil juhivad proua Jacqueline Gellan, kes on Belgia esindajate koja liige ja härra Jelko Katsin Euroopa Parlamendi liige. raportööriks on härra Mihhail Valla äh, Ungari Rahvusassambleest. ja ühtlasi tahaksin öelda, et töörühmad peavad olema oma töö lõpetanud kella seitsmeks ehk siis kahe tunni pärast kõige tähtsamad isikud on töörühmade raportöörid. ma vabandan, et ma seda nii avalikult ütlen, sest ähm, teil on palutud ka homme täiskogul oma raportid ette anda ja ähm, palume, et need jagataks välja kõigile osalejatele. kirjalik versioon teie raportitest kui võimalik, siis inglise või prantsuse keeles, aga loomulikult on see võimalik ka ära tõlkida teistesse keeltesse. ja siis kell seitse viisteist täna toimub vastuvõtt ja seejärel ka bufee õhtusöök. see toimub Yahudi Menuhini nimelises ruumis, mis samuti asub selles hoones, kaks korrust allpool, esimesel korrusel. väga lihtne on sinna teed leida, võib sõita ka liftiga. ja kutse eh, samuti kirjeldas, kuidas jõuda Yehudi Menuhini nimelisse saali, on teie dokumentide vahel. tänan teid arutelu eest, me kohtume homme hommikul, aga veel enne seda kell seitse viisteist kokteilipeol ja bufee õhtusöögil. tänan teid, tänan härra president.